Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. Le procès verbal de la séance d'hier a été... Daamid ja härrad, lubage meil alustada eelmise, eh, vabandust, eilse, eilne protokoll on laiali jagatud, kas keegi saab selle kohta midagi kommenteerida, ei, siis on see vastu võetud ja meil on nüüd viis resolutsiooni ettepanekut tehtud Iraani